Äh, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et kuidas meie töö täna korraldatud on. kõigepealt äh, ma tervitan äh, proua Ursula von der Leyenit, tervitan teda siin meie kohtumisel meie fraktsiooniga. ma teen lühikese sissejuhatuse ja edastan mõningad sõnumid meie fraktsiooni poolt ja sii-, siis annan sõna proua Ursula von der Leyenile viieteistkümneks minutiks, selleks et ta saaks Äh, teha omapoolse sissejuhatuse ja seejärel rahvuslike delegatsioonide juhid võtavad sõna, igaüks võtab sõna üheks minutiks, et esitada küsimuse ja siis üks minut vastuseks ja kui vaja, siis veel kolmkümmend sekundit täiendavaks sõnavõtuks, kui on vaja selgitusi. ja kui me oleme sõna andnud kõigile rahvuslike delegatsioonide juhtidele, siis võtame saalist äh, saadikute poolt mõningad küsimused, aga üritame jääda pooleteise tunni raamesse, sellepärast et proua von der Leyenil on täna väga tihe programm. proua äh, presidendikandidaat, äh, volinik, tere tulemast siia meie saali Euroopa Parlamendis ja eh, see laine, mis tõi meid parlamendi keskmesse, see eh, tugineb eh, kodanike arvamusele, Euroopa kodanike, kes usuvad, et Euroopa suudab neile pakkuda lahendusi, nad ootavad väga palju ka Euroopa institutsioonidelt. nii et meie pool, mei-, toetus meile ei tulnud lihtsalt iseenesest, vaid ta tugineb tõhusale tööle, mille on teinud äh, nii teie kui Euroopa Komisjon. ja nüüd need kohustused, mis me endale võtame, peavad kajastama neid kohustusi ja lubadusi, mis me oleme andnud Euroopa kodanikele. ja see uuendus, uuendus äh, saab aset leidma tänu nendele inimestele, kes suudavad koostööd teha Euroopas ja kes äh, on välja toonud äh, mõningad väga tähtsad prioriteedid, mida ka mina tahaksin rõhutada ja mitte kunagi ei ole äh, valijad nii aktiivselt osalenud valimistel kui seekord. nii et me arvame, et on tõesti õige hetk selleks, et anda vastus sellele uuele demokraatia tõusule ja meie ettepanekuks on korraldada konverents Euroopa tuleviku teemal. ja see konverents peaks kaasa tooma mitte ainult valimisprotsessi demokratiseerimise, vaid ka Euroopa Liidu toimimise demokratiseerimise kui sellise. ja me arvame, et sellel äh, selle konverentsi korraldamisel peab olema Euroopa Parlamendil äh, keskne roll ja siia peavad olema kaasatud ka nii nõukogu kui komisjon kui ka kodanikuühiskond ja kodanikud. Euroopa ehitatakse üles tuginedes meie ühistele väärtustele, sellepärast et Euroopa see tähendabki meie ühiseid väärtusi ja õigusriik on meie demokraatia üheks nurgakiviks. ja seetõttu me ootamegi Euroopalt seda, et Euroopa mitte ei piirdu äh, ainult sellega, et, et ta äh, kaitseb õigusrikke, sõnavabadust ja kõigi valikuid, äh, vaid Euroopa peab suutma ka äh, karistada neid, eh, neid riike, kus äh, põhiõigusi ei järgita ja Euroopa peab tagama selle, et neid õigusi igal pool võrdselt järgitakse. nii et ähm, see on siis teine punkt, äh, konverents, mille teemaks on Euroopa demokratiseerimine, inimõiguste, õiguste äh, austamine kõigis liikmesriikides ja kolmandaks, Euroopa tuleb üles ehitada jätkusuutlikkusele ja konkurentsivõimele ja Euroopa peab äh, tõestama seda, et ta mitte ei suuda anda vastust ainult äh, väga tähtsatele ulatuslikele küsimustele, mis puudutavad kliimamuutusi, vaid ta suudab tagada ka õitsengu ja elukvaliteedi igal pool Euroopas, nii et tuleviku Euroopa peab olema jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja sotsiaalne ja Äh, neid eesmärke peavad kajastama ka meie põhilised poliitikad. me peame olema ambitsioonikad ja meie fraktsioon leiab, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend Euroopa Liidu eesmärgiks peab olema äh, viiskümmend protsenti kasvuhoonegaaside vähendamist. ja selles kontekstis peab Euroopa olema ka digiarengu keskmes, mitte ainult muutused keskkonnas, vaid ka digimuudatused väga tähtis on Euroopa Liidu äh, suveräänsus, mitte ainult ühenduse küberturvalisuse äh, osas, vaid me peame olema suutlikud edasi viima ka innovaatikat ja tagama selle, et Euroopa Liidu ettevõtted võiksid areneda Euroopas ja et neil ei oleks sugugi mitte vaja Euroopa territooriumilt lahkuda ja äh, kaitsevaldkonnas ja julgeolekuvaldkonnas ma tean äh,, ja ma olen peaaegu veendunud selles, et Euroopa peab liikuma edasi, tugevdama koostööd kaitsevaldkonnas. lisaks sellele Euroopa Liit peab äh, tegelema naabruspoliitikaga nii ida kui lääne poole ja edendama demokraatiat. see peab olema meie selge eesmärk nii et me peame edasi liikuma tõhusalt ja üheks põhiliseks põhimõtteks meie jaoks on see, et volinikud peavad andma impulsi administratsioonile, mitte vastupidi. ja viimastel aastatel on olnud kahtlusi seoses äh, vaidlustatavate ametisse nimeta-, nimetamistega, nii et me ootame teie poolt tõesti kiireid ja selgeid otsuseid, selleks et likvideerida igasugused kahtlused seoses komisjoniga. ja te võite arvestada meiega, meiepoolse toetusega äh, selleks, et et lükata tagasi volinike äh, kandidaadid, kellel ei ole piisavalt pädevust selle töö tegemiseks. nii et me toetame kindlasti komisjoni, komisjoni poolt tehtavat tööd ja me loodame, et et ka Margrethe kindlasti Vestager saab kaasa aidata meie äh, tööprogrammi, ühise tööprogrammi paikapanemisele ja koordineerimisele ko äh, koostöös komisjoniga. ja, ja väga tähtis on ka majanduslik digi- ja kliimaklaster. Need on need mõningad ideed, mis me soovisime teile edastada ja nüüd minu kolleegid kindlasti täiendavaid minu poolt öeldud, nii et me ootame komisjoni poolt tõesti ambitsioonikat programmi ja kui te asute sellele kohale, siis te võite olla kindlad, et me kindlasti toetame teid. suur tänu selle eest, et meid täna siin vastu võtate, minu jaoks on see äh, suur rõõm, et annate mulle võimaluse kuulata teid äh,, kuulata seda, mida teie soovite ära teha aga suur tänu ka selle võimaluse eest, mis te olete mulle andnud, et ma saan seletada teile, et kes ma olen. et kui ma nüüd alustan oma isikuga, võib-olla ja siis pärast vastan teie küsimustele. ma olen sündinud siin Brüsselis. ma elasin kolmteist esimest aastat oma elust Tervüürenis. ma käisin Euroopa koolis ja seal algusest peale ma võin öelda, et ma hingasin sisse seda Euroopa vaimu või hinge, sellepärast et ma olin koos Euroopa koolis prantslaste äh, flaamide, itaallast, sakslastega, tänapäeval muidugi on seal tunduvalt rohkem erinevaid rahvusi Euroopa koolis, aga see oli minu esimene mulje meie Euroopast. ja kui ma olin kolmeteistaastane, siis me kolisime Saksamaale, äh, ma käisin koolis, lõpetasin kooli, hakkasin majandust õppima, mitte eriliselt suure eduga, aga, aga siis mm, hakkasin õppima arstiteadust, nii et ma olen arst ma olen töötanud haiglas, olen töötanud ka e, teaduse, teadusuuringute valdkonnas, nii et mul on päris ulatuslikud kogemused tervishoiu osas. aga nüüd läheksin ma üle poliitika valdkonna juurde ja muidugi ma kindlasti vastan ka teie küsimustele, mis teil on minu isiku kohta. First of all to um kõigepealt rääkides sellest suurepärasest äh, ideest, mida väljendati, seda ma äh, väga veendunult ja südames toetan seda ideed, mis puudutab Euroopa tuleviku konverentsi. tegemist on suurepärase mõttega. sest kui see hääletus, Euroopa hääletus, mis meil toimus hiljuti, siis selle käigus me kuulsime, et inimesed soovivad tugevat ühendatud, konkurentsivõimelist Euroopat, ühtset Euroopat. samas me teame, et kõlanud on ka skeptilisi noote ja parim, mida me saame teha, on rääkida inimestega, pidada nendega avatud dialoogi. suure heameelega võtan üle teie mõtte, et loome sellise protsessi üheskoos, peame debatte kohtade peal, maapiirkondades, Äh, kõikides erinevates kohtades, arutame, milline võiks olla Euroopa tulevik, kuulame, mida inimesed arvavad, kogume kokku need ideed ja siis on meie ees üllas suur ülesanne tuua välja, millised olid põhiteemad kõikide nende ideede põhjal, mida me kuulsime ja siis mõelda, mida meil on vaja Euroopa tasemel teha ja tulla välja vajalike algatustega. suure hea meelega võtan üle selle teie idee ja panen selle kirja ka oma poliitilistesse suunistesse. Euroopa Liit tugineb põhimõtetel. Need on aluseks <laughs> Eine der schönsten, nobelsten, stärksten Grundlagen unserer Europäischen Union. ja see on Euroopa Liidu üks üllaim alustala, nimelt õigusriigi põhimõtete austamine. ja tegelikult see tuleneb minu ajaloost, meie ajaloost Euroopa Liit sündis vastusena hävingule, surmale, põhiõiguste, inimõiguste allasurumisele Teise maailmasõja ajal ja ma tean, mida minu riik tegi Teise maailmasõja ajal minu vanemate, vanavanemate eluajal. ja see tugev soov, mis on tekkinud selle tagajärjel on loonud aluse, et meil oleksid sõltumatud, selged õigused ja seadused, mis tagavad selle, et seaduse ees on kõik võrdsed. ja seetõttu ongi niivõrd oluline, et me seda kaitseksime. ja on veel teinegi minu arvates väga oluline element siin mängus. arutelude käigus äh, viitame me institutsioonidele ja need ei ole poliitikud, kes otsustavad seaduste üle, vaid meie komisjonis oleme seaduse nii-öelda valvekoeraks. me peame hea seisma selle eest, et Euroopa Liidus kehtestatud seadustest peetaks kinni ja teine asi, millele ma tahan tähelepanu pöörata, on nimelt see, et kui me vaatame, milline on õigusriigi olukord erinevates liikmesriikides, et siis meil oleks selle va-, jaoks vaja sellist äh, läbipaistvat mehhanismi, korda, et oleks võimalik vaadata, kas õigusriigi põhimõtetest riikides kinni peetakse. keegi meist ei ole ju täiuslikud, seda tuleb tunnistada ja selleks on meil vaja läbipaistvust meil on vaja läbipaistvust, mille põhjal on võimalik vaadata, kas õigusriigi põhimõtetest peetakse kinni nii et eh, tuleb eh, luua selline protsess, mille kaudu eh, kõik liikmesriigid tagavad piisava aruandluse, läbipaistvuse, mis näitaks, et õigusriigi põhimõtetega on riikides kõik korras. see on meie, oleks meie töö krooni veeliks. nüüd Euroopa konkurentsivõime jah, meil on sotsiaalse turumajanduse liit, mis on väga konkurentsivõimeline, aga me teame, et me peame seda pidevalt edasi arendama ja tagasi, tagant tõukama. see, et meil on ühisraha, ühisvaluuta, euro, tähendab seda, me peame pidevalt arendama edasi ka meie ühise valuuta ja majanduse konkurentsivõimet ja kui vaadata, millised ülesanded ees seisavad, siis võib öelda, et väga suur tähelepanu tuleb pöörata kliimamuutuste küsimusele, sellele, mida meie ette võtame, me kõik siin saalis teame, et äh, aeg tiksub, aega on jäänud vähe ja jääb üha vähemaks, mis tähendab seda, et me peame olema ambitsioonikamad, julgemad ma olen täielikult pühendunud kahe tuhande viiekümnenda aasta eelmär-, eesmärgile, et me oleksime kliimaneutraalsed selleks ajaks. ma tõesti soovin, et Euroopa oleks esimene manner, mis muutub kliimaneutraalseks, mis tähendab seda, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärgad, eesmärgid peavad olema ambitsioonikamad. ma olen hea meelega nõus minema süvitsi sellesse teemasse, kui te soovite seda minuga arutada, aga ma usun, et meil peab olema laiem heitkogustega kauplemise süsteem, mis hõlmab lennundust, merendust. me peame väga tähelepanelikult vaatama, mida me lisame juurde meie tööstuse tegevusele kliimaneutraalsuse saavutamisel, sest kõik need meetmed nõuavad väga suuri investeeringuid ja selleks on vaja kaasata inimesed me teame, et erinevad riigid alustavad erinevalt lähtealuselt. kui me soovime oma ambitsioonikaid eesmärke saavutada, siis tuleb teha väga suurt tööd selleks, et investeerida nimetatud sektoritesse. teisalt annab see meile ülisuure võimaluse arendada majandust kliimaneutraalsuse suunas kui meie oleme esimesed eh, sellistel teemadel nagu keskkonnasõbralikud võlakirjad, kui me investeerime tugevalt teadusuuringutesse, tehnoloogiatesse, mis on vajalikud, kui meie oleme need, kes esimesena midagi teeme, kui me reformime Euroopa Investeerimispanku, ma olen väga uhke selle üle, kuidas see pank on toiminud, aga kui sellest saaks Euroopa kliimapank, siis me oleksime eeskujuks üle kogu maailma. jah, kliimamuutuste küsimusega tuleb tegeleda, aga sellega kaasnevad ohtude kõrval ka väga paljud võimalused, mis tuleb ära kasutada ja need võimalused on meile käega kasutavad, olemasolevad. aeg hulka jääb üha vähemaks, seetõttu olgem julged ja tegelegem sellega. teine suur teema kliimamuutuste kõrval ja konkurentsivõime kõrval on digiteerimine. siin tuleb meil teistele järele jõuda, siin me ei ole enam esimesed, me teame seda. aga see on ülioluline. rääkides konkurentsivõimest, on digiteerimine ja selle kiire saavutamine hädavajalik. tuleb luua kogu see kontseptsioon ja, ja loomulikult suure osa teeb ära majandus ise, aga ka meil on suur roll personaliküsimused, koolituse küsimused, harituse küsimused. siin Euroopa Liidus on meil eeskujud olemas. meie ees näiteks Eesti äh, Eesti võib meile rääkida sellest, kuidas on vaja edasi liikuda, millised on takistused, tõrked, aga, aga mida siis nad tegid selleks, et nendest takistustest, tõrgetest üle saada. ja kolmandaks, majandus, töötajate oskused, inimesed meil tuleb tegeleda töötingimustega, pilveandmetöötluses näiteks, aga kolmandaks sambaks on küberturvalisus. loomulikult endise kaitseministrina Äh, olen kursis küberturvalisuse teemaga ja seda süvitsi. küberturvalisus on äh, digiteerimise nii-öelda see nii-öelda varjukülg, mis kaasneb paratamatult. ja see tähendab seda, et meil on vaja üles ehitada tugev küberturvalisus, seda meil on Euroopas vaja, meil on Euroopas vaja ekspertide võrgustikku, kes regulaarselt üheskoos saaks koolitust, kes suudaksid suurte rünnakute puhul ühineda ja üheskoos toime tulla nende raskete probleemidega. ja sellega jõuan nüüd viimase teemani, mida te mainisite. kaitseministrina Mm. käisin ma eeskätt äh, naabrite juures äh, Aasias, Aafrikas, Lähis-Idas. ja kui vaadata seda, mis pilt avanes, siis ei tohi kunagi unustada, millisel pool lauda me istume. ma olen täiesti veendunud, et kollektiivkaitse on üleatlantilise alliansi teema, aga meie siin peame muutuma kindlamaks, sest seda oodatakse Euroopalt. Euroopal on olemas ka nii-öelda ainulaadne tööriistakast selleks, et oma naabruses olla rohkem kohal, tegeleda nende raskete stabiliseerimise protsessidega, mida tuleb seal teha, see kõik ümbritseb meid ja see on ka see põhjus, miks kaks aastat tagasi rekordtempoga ka loodi Euroopa Kaitseliit, see sätestati Lissaboni lepingus, aga seda mm, ei tekkinud, nüüd me oleme käivitanud Euroopa Kaitseliidu, mille eesmärgiks on see, et kui Euroopa poole pöördutakse ja on ka poliitiline tahe tegutseda, et siis oleksid olemas struktuurid ja menetlused, mis aitavad õigeaegselt ja kindlalt tegutseda ja siin ei ole vaja mitte ainult poliitilist tahet, vaid on vaja instrumente, tööriistakasti, menetlusi, struktuure, mida kasutada. Euroopa on siin eesrinnas selles küsimuses, mis on kõikehõlmav eh, kaitse, diplomaatia, majanduse areng, eh, julgeolek, stabiilsus on need eeltingimused, mis tuleb täita. ja see on ainulaadne Euroopa Liidu võimekus midagi sellist kuskil mujal maailmast ei leia. ja nii, nagu ma ütlesin, ehm, see on vajalik, seda on palutud ja ma usun, et et on kätte jõudnud aeg, et Euroopa võtaks suurema vastutuse ja ma loodan, et me üheskoos seda ka teeme. Thank you for this uh, uh, aitäh, aitäh sissejuhatuse eest. ma usun, et meil on tekkinud nüüd juba mõte, arusaam sellest, mida teil on kavas teha ja te teate ka meie soovidest ja tuleme nüüd küsimuste-vastuste juurde, alustame Stefanist, Stefan Serne. annan sõna kõikidele delegatsioonide juhtidele ükshaaval ja palun, Stefan. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua minister. ja demokraatia ja läbipaistvus siin fraktsioonis. mul oleks mõningad äh, täpsemad küsimused teile. mul on väga hea meel teie poolt tehtud ettepanekute eest üle, millega te siin välja tulite. tõsi see on, et äh, need viimased valimised olid tõesti erilised ja osaluse protsent oli tunduvalt suurem ja äh, Euroopa kodanikud saatsid meile täiesti selge sõnum, sõnumi. rohkem Euroopat, rohelisem Euroopa, demokraatlikum, läbipaistvam Euroopa ja kõige selle jaoks on vaja seda, et kõik Euroopa institutsioonid, parlament, nõukogu ja muidugi ka komisjon äh, tuleksid välja võimalikult kiiresti omapoolsete ettepanekutega selleks, et anda vastus Euroopa kodanike ootustele. ja me oleme kõik samal arvamusel siin fraktsioonis, et vaja on Euroopa lähemale viia. Äh, kodanikele. mis puudutab keskkonnaküsimusi, siis mul on väga hea meel teie ettepaneku üle, mis puudutab äh, kahe tuhande viiekümnendat aastast ja süsi, äh, süsinikuneutraalset Euroopat ja mul on väga hea meel ka teie ettepaneku üle, mis puudutab kliimapanka, see on tõesti väga hea ja see on, see on midagi, mida me oleme oodanud. ja kas, mis te arvate, et kas võib-olla oleks meil vaja kuidagi oma Äh, keskkonna ja sotsiaalseid standardeid täpsustada ja ma mõtlen siin just järgmiste kaubanduslepete peale ähm, ja ka Mercosuri kaubandusleppe peale, et ähm, kõhklusi ja kahtlusi on kodanikel ja väga paljude äh, ametite esindajatel. ja teine küsimus, see on natukene täpsem või erilisem ja see puudutab demokraatia küsimust ja nagu ma ütlesin, me ootame suuremat läbipaistvust. kas te äh, kas te toetaksite riikidevahelisi nimekirju või riikideüleseid äh, nimekirju, et ja seda, et neid praktikaid muudetakse? näiteks viimane Top Jobside Euroopa castingu lugu, mis sugugi hea, äh, hea mulje meist ei jätnud. nii et kuidas tagada seda, et meil oleks suurem läbipaistvus just demokraatiat puudutavates küsimustes. nii et äh, see on selline küsimus, mis on tõesti väga südamelähedane meie fraktsioonile. Yes. Uh, merci beaucoup. Je vais essayer de reprendre en français. Uh, suur tänu, ma üritan vastata teile prantsuse keeles. Te rääkisite teemadest, mis me, mille osas me mõlemad oleme sama meelt ma võin rääkida kaubanduslepetest. kaubandusleped on, kujutavad endast väga tähtsat instrumenti selleks, et ka meie standardeid ja meie menetlusi ja meie väärtusi eksportida. muidugi äh, sellega seondub majandushuvi see kõigepealt, aga, aga sellel on, sellega seondub ka hind. ja sellega on seotud meie standardid ja meie väärtused. ja väga palju on neid riike, kes soovivad kaubanduslepet meiega sõlmida ja see näitab seda, et, et see on igati teretulnud ja neid äh, leppeid järgitakse. ja juhul, kui öö, äh, meie standarde, meie väärtusi mingi kaubandusleppe raames ei järgita, siis ma arvan, pacta sunt servanda, et äh, liin, et kui meil on leping, kui meil on kokkulepe, siis me peame seda järgima, seda austama või kui me seda ei tee, siis me läheme välja sellest kokkuleppest, me loobume sellest. nii et me kuna, kunagi oma väärtuste osas järgi ei anna. ja nüüd ma räägiksin inglise keeles. kandidaat and <laughs> transnationalist. But I m gonna be.... nüüd need ähm, juhtkandidaadid riikidevahelised nimekirjad, ma tean, et loomulikult äh, algus oli meil üle kivide ja kändude, ma tean seda väga hästi, minevikku ma muuta ei saa, fakt on fakt. ja ma olen veendunud, et kuigi asjad olid nii, nagu nad olid, avas see siiski ukse küpsele protsessile, mis on teie ja nõukogu kätes. mina teen kõik selleks, et seda tugevdada, et me töötaksime välja sellise protsessi, mis on, oleks küpsem, kus oleks äh, kaasatud nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. olen saanud äh, signaale nõukogult, et äh, tekkinud on valmisolek alustada dialoogi selle üle, kuidas parim tulemus saavutada. olen valmis kuulama kõiki ideesid ma olen valmis seda tegema ja neid toetama, ideid on mitmeid ja see on väga hea, sest järgmisel korral me peame alustama varem ja meil on nüüd aega, et kodutöö ära teha, töötada välja selline mudel, millega nõustub nii Euroopa Parlament kui nõukogu, mis oleks selline ehm, küps, loogiline ja täidaks Euroopa eesmärke. aitäh, Katrin, palun! Mm, suur Welcome to uh, the, our, our group. suur tänu, tervitus ka meie fraktsioonile. Äh, suurima äh, liberaaldemokraatide delegatsiooni juhina Ühendkuningriigis tahaksin öelda, et me oleme alati tunnustanud äh, oma liikmelisust Euroopa Liidus ja me oleme siin äh, sest me, äh, kampaania on suunatud Brexiti peatamisele ja ma olen viimase aastate jooksul tundnud piinlikkust oma koduriigi valitsuse pärast, kes ei ole suutnud läbirääkimisi korralikult viia. ja ma tahaksin küsida teie toetust võimaliku tähtaja pikendamise kohta ja paluda teilt kannatlikkust, aega, et me saaksime lahendada meie sisemised raskused, mis meil on tekkinud. minu küsimuse põhiteravik on suunatud sellele, et teie kui komisjoni esimees vastutate ka erinevate osakondade struktuuri eest komisjonis ja ma tahaksin kuulda teie prioriteete. Te nimetasite kliimaneutraalsust ja selle tähtsust, elurikkuse vähenemine, merede kaitse Euroopa Liidu kaitse, julgeolek, äh, jätkusuutlik majandustegevus, mida me peame tasakaalustama, inimõigused, võrdõiguslikkus. kuidas te seate oma prioriteedid, et need inimesed, kes meid on valinud, äh, on peegeldatud ka teie prioriteetides, kui te komisjoni tööplaani koostate. Thank you. suur tänu kõigepealt Brexiti teemal. me oleme kõik teadlikud, et me sooviksime, et teie jääksite, kuid me teame, milline on tegelik olukord. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et see, kuidas asjad edasi arenevad, ma loodan, et need saavad olema head arengud, aga juhul, kui toimub Brexit, olen ma veendunud, et on oluline, millise suhtumisega Brexit toimub. Brexit ei ole millegi lõpp, Brexit on tulevaste suhete algus ja seetõttu on absoluutselt tähtis säilitada head suhted ja hea koostöö. ma siiski loodan, et te jääte Euroopa Liitu ja teiseks, meie huvides on, et te ise oma asjad klaarite meil on kokkulepe, mis ei ole veel allkirjastatud, meil on ka varuplaan ja ma arvan, et see on väga hea kokkulepe. aga nüüd on vastutus teie õlgadel ja teie peate ise oma asjad nüüd selgeks rääkima, see on minu suhtumine Brexitisse teiseks ma olen ainult kahte asja otsustanud volinike kolleegiumi suhtes. Franz Timmermans saab esimeseks asepresidendiks ja Margaret Vestageril saab ka olema väga tugev positsioon, ta on teinud suurepärast tööd. ja seetõttu um, tasub teda toetada veel suuremate jõududega. Äh, need on kaks asja, mida ma siiani olen suutnud paika panna. kõigepealt ma ootasin valimisi parlamenti ja siis ma hakkan komisjoni tööd korraldama. aga mina soovin sellist komisjoni, kus oleks võrdselt mehi ja naisi viiskümmend ja viiskümmend protsenti ja seetõttu ma palun, et valitsus ja riigijuhid esitaksid kaks kandidaati, mees ja naiskandidaadi. seda me ootame. Thank you, Katrin. suur tänu, Katrin ma lähen üle hispaania keelele, kui teil pole midagi, midagi selle vastu. Äh, viimastel aastatel Euroopa Liidu õiguslik alus on olnud mõjutatud mitmetest aspektidest, näiteks äh, Euroopa vahistamismäärus, äh, väljasaatmiskord ja mõned riigid on äh, Ähm, valesti neid kasutanud, mistõttu see on negatiivselt mõjutanud alaealisi ja on tekkinud äh, raskusi, kuna riigid on rikkunud võetud kohustusi. näiteks on üks isik äh, süüdi mõistetud äh, nende sätete põhjal ma arvan, et õigusalane koostöö peaks olema vastastikune koostöö ja meil on vaja tugevat alust selleks ja meil on vaja tagada õiglane kohtumõistmine ja hoolsuspõhimõte. hispaanlased tahavad usaldada Euroopat, kuid selleks ma palun, et te kinnitaksite meile, et te tegutsete selle nimel, et ka Euroopa vahistamismäärust reformitakse, et seda õigesti kohaldatakse kõikides liikmesriikide. ma tean, et rohelised avaldavad teile suurt survet et te kaaluksite Mercosuri kokkulepet uuesti. meie arvates on see hea lepe ja seda on läbi rääkinud Cecilia Malmström ja sellel on mitmeid tagatisi ja äh, meie fraktsioon toetab rahvusvahelist kaubandust ja me toetame seda lepingut. kas te võite kinnitada, et see kaubanduslepe ratifitseeritakse ja seda hakatakse jõustama nii, nagu see on koostatud ja sellest peetakse kinni. Zum... suur tänu teie küsimuse eest. kõigepealt õigusriigi põhimõtete kohta. see, mida te praegu rääkisite, kinnitab veel kord, kui oluline on meenutada seda, mida ma ütlesin kohe alguses. meil on vaja kõikehõlmavat läbipaistvat eh, seiremehhanismi, et meil oleks selge arusaam sellest, kuidas õigusriigi põhimõtteid kohaldatakse, et me saaksime vigu parandada ja puudusi kõrvaldada. ja see tegelikult veelgi tugevdaks õigusriigi põhimõtted ja me peaksime regulaarselt kontrollima selle põhimõtte täitmist ja kooskõla. kui meil on võimalik äh, probleemid niiviisi äh, tuvastada, siis me saame olukorda parendada, kui tõstetakse küsimusi ja probleeme. see on hea, kui me saaksime kiiresti kõikvõimalikud puudused ja raskused tuvastada, kuid mina tegelikult usun äh, õigussüsteemi ja ma jätkuvalt toetan ja tugevdan seda Mercosuri kohta nagu ma alguses äh, juba viitasin äh, kaubanduslepetele, siis nimetatud kaubanduslepe on näide selle kohta, mida on võimalik saavutada, kui liikmesriigid ühendavad jõud ja võtavad vastavad kohustused, nii nagu näiteks Pariisi kliimaleppe puhul ja äh, me püüame ka neid põhimõtteid kaubanduslepingutesse sisse viia, äh, sest kaubanduslepingud peaksid olema kooskõlas kehtiva raamistikuga, mis näitab, et inimeste kaasamine äh, eesmärkide nimel töötamisele on oluline, et meie kaubandusleppeid saaks tõhusalt täita ja ma usun, et Mercosur on hea näide selle kohta loomulikult äh, institutsioonid peavad veel äh, järgnevaid samme võtma, kuid äh, see näitab, et kliimaneutraalsuse saavutamine on küll raske ülesanne, kuid samas me saame nõuda, et võetakse ka teatud vastutus selle eest. Madam minister. Dita, suur tänu, proua minister, komisjoni presidendi kandidaat. me hiljuti oleme Euroopas kogenud seda äh, ida-läänepoolsed lõhed mitmetes küsimustes, toodete kahese ähm, kvaliteedi, töötajate lähetamise teemal ja on tekkinud tunne, et mõned varem vastu võetud seadusandlikud ettepanekud ei arvestanud liikmesriikide erinevusi. ma arvan, nüüd on saabunud aeg nendest erinevustest üle saada. meil on vaja, et institutsioonid ja Euroopa Komisjon äh, näeks kõiki neid probleeme, et kaoks see äh, lõhe uue ja vana Euroopa vahel ja tekiks üks ja ainus Euroopa. minu küsimus on, kuidas te tagate, et seadusandlikud ettepanekud komisjonilt võtavad arvesse kõikide liikmesriikide kodanike soove ja huvisid ja kuidas te tagate, et kõiki hääli koheldakse võrdselt. minu teine küsimus puudutab ühtset turgu. Te juba mainisite seda, kuid ma tahtsin kuulda teilt, et te nõustute minuga, et üks meie põhilisi eesmärke on viia lõpuni Euroopa Liidu siseturu loomine ja kas te äh, olete valmis olema selleks edasiviivaks jõuks meie siseturu kujundamise lõpuleviimisel? suur tänu jah, ma olen teiega samal arvamusel, et on tekkinud ida ja lääne, põhja ja lõuna vahel teatud erinevused, lõhed, kuid põhjused selleks on ka erinevad. üks minu peamised prioriteet on üle saada nendest lõhedest ja erinevustest. kuna ma olen väga palju reisinud välismaal, käinud erinevates piirkondades, ma tean Äh, kui oluline, et Euroopa oleks ühtne ja räägiks ühel häälel. ja seetõttu ühtsus on minu arvates äärmiselt oluline ja ma usun, et, et minu minevik näitab seda, et ma olin alati teadlik sellest, et meie sõbrad äh, Ida-Euroopas äh,, Ida- ja Saksamaalt, kus ma elasin ja kus ma olin tööjõuminister ajal, kui äh, Poola sisenes Saksamaa tööjõuturule, kuid kaitseministrina olin ma väga teadlik nendest erilistest suhetest ja vajadusest solidaarsust saavutada. ma usun lähimuspõhimõttesse, see on oluline. kuid selles ei peitu vastuolu. kui me räägime liikmesriikide vahelisest solidaarsusest, äh, äh, et saavutada ühtsus ja äh, jõuliselt äh, lahendada meie ees seisvaid ühiseid probleeme. ja kui meil on sellised ambitsioonikad kliimaeesmärgid seatud, äh, kuid liikmesriigide lähtepositsioonid on erinevad, me teame, et Saksamaal on tugev kivisöökomisjon ja kui palju on vaja investeerida sellesse. me peaksime kasutama energeetika üleminekufondi või globaliseerimisfondi kui me soovime need ambitsioonikad eesmärgid saavutada, tuleb kaasata kõik liikmesriigid ja kõik inimesed ja kõikide riikide majanduse kaasa. Äh, äh, ühtne turg loomulikult, jah, me peame selle loomise lõpule viima, sest see on meie huvides saada tugevamaks äh, ülemaailmsest konkurentsist ja pangandusliit, kapitalliit, need peame lõpule viima, me peame nendega edasi liikuma ja mina igati toetan ja promoveerin seda. Nikola. Frau von der Leyen, ich finde schön, dass äh, Sie sagen, die Konferenz ähm, über die Zukunft. proua äh, von der Leyen, on hea, et te mainisite Euroopa Liidu tulevikukonverentsi äh, või võiks öelda Euroopa demokraatia konverents see on oluline, aga kuidas jääb nende ettepanekutega teha? et kaasame kodanikuühiskonna sellesse, kuid meil oleks vaja selgeid ideid ja ettekujutusi selle jaoks. nõukogu ettepanek on üks asi, komisjoni teine, kuid kodanikud on pettunud selles, kuidas protsess toimib. Te soovite läbipaistvamat, demokraatlikumat protsessi, aga mu küsimus on, millised kohustused te endale võtate? mida te ta-, tahate soovutada sellel konverentsil, kas riikidevahelisi nimeni, nimekirju äh,, esikandidaate, parlamendi osa, kuidas jääb Lissaboni lepingu sätete täitmisega, kas te toetate neid? ma arvan, et on suurepärane, kui te räägite õigusriigi põhimõtetest, te olete igatahes nende poolt äh,, digiteerimise ja teiste poliitikate poolt kuid konkreetsust on vähe. jah, meil on vaja, et kõik liikmesriigid saaksid sekkuda, äh, ennetada probleeme, aga sanktsioonid, kuidas jääb sanktsioonidega, automaatsete sanktsioonide kohaldamisega? kodanike digiõigustega, mis on veel üks valdkond, kus me tahame olema esirinnas uh,, uuendustegevuses, tehnoloogias. kuidas te tagate kõike seda? ma usun, et Euroopa tulevikukonverents peaks olema selline üritus, kus me peaks olema valmis eh, üksteist ära kuulama. Äh, kui me läheme sinna, ütleme, mis te arvate X ja X-ist, siis eh, see äh, pidurdaks kogu seda protsessi alguses. me peaksime olema valmis kuulama nii-öelda no, avatud kõrvadega kuid me peame selleks valmistuma ka ja institutsioonides tegema oma kodutöö eelnevalt ära ja teiseks te mainisite väga õigesti ka seda esikandidaatide protsessi, eh, kuidas suhtuda riikidevahelistesse nimekirjadesse. lõppkokkuvõttes see kuulub nii nõukogu kui parlamendi otsustusõiguse alla eh, korraldavad seda protsessi ja niimoodi me liigume edasi. ja ma usun, et juba teie kojas on need arutelud jõudnud küpsesse järku. ja mina pooldaksin institutsioonide vahelist kokkulepet, nii nagu see sõlmiti aastal kaks tuhat kümme Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel, äh, mis mind puudutab ja sel põhjusel ma tulin ka siia Eh, sest eh, kui komisjon eh, esitab mingi komisjon, komisjoni kandidaadi, see on oluline teema ja ka rahvusparlamentides arutatakse seda ja kui on koostatud mingi seadusandliku ettepaneku raport, enne seda on olnud pikad kuud tööd ja väga palju äh, kompromissi leidnud ja kui teie koja enamus selle vastu võtab, siis tähendab seda, et, et äh, sellega peavad tegelema ka Euroopa Liidu erinevad institutsioonid ja talitused ja ka volinik kes esitab selle komisjonile, et äh, kujundada lõplik ettepanek ja äh, mis viib siis protsessi lõpuni või äh, aruteludeni äh, parlamendiga. Ready? Okay, let's, let's go to the next one Because.... järgmine küsimus. vastasel juhul me laskume niimoodi oma ähm, sisemistesse aruteludesse äh,. ka mina mainiksin läbipaistvuse küsimust Äh, mitte ainult Euroopa tuleviku konverentsiga seoses ja spitsenkandidaatide küsimusega, vaid kogu selle seadusandliku protsessiga seoses. sest ka mm, rahvusparlamentidel on raske mõjutada Euroopa Liidu otsustusprotsessi ja selgitada kodanikele, mis siin toimub. minu jaoks meie fraktsioon Renew Europe eksisteerib, kuna me soovime luua silla Euroopa Liidu ja meie kodanike vahel see on väga oluline ülesanne minu jaoks. ja ma arvan, et kui me näeme, et väga paljud eh, dokumendid on piiratud kasutusega ja poliitikud ei saa kodanikele selgitada, et meil on Euroopa ombudsman, kes on koostanud väga palju kriitilisi aruandeid, meil Euroopa Kontrollikoda, eh, kes on olnud väga kriitiline kolmepoolsete läbirääkimiste suhtes ja samas me räägime, et me peame saavutama suuremat läbipaistvust ja minu küsimus on teile, kas te tunnustate seda ja milline on teie konkreetne reaktsioon? jah, ma igati tunnistan seda, see olukord on tõesti meelehärmi tekitav, meelehärmi tekitab ka meie kodanikele ja muudab meie saavutused äh, äh häguseks kui me ühendame jõud võitluses bürokraatia vastu ja selle udu aja ähm,, eemale ajamiseks ja kui me ole, tegutseme distsiplineeritult ja koos ja räägime keeles, mida kodanikud mõistavad ja selgitama, millega me tegeleme kas on võimalik selgitada meie tegevust lihtsas äh, keeles, sest mida keerulisemat keelt me kasutame, seda raskem on sellest aru saada, seega ühendagem jõud. on väga palju asju, mida on vaja parendada, kuid Euroopa äh, valijad on selle üleskutse teinud ja me peame selles osas edasi liikuma. Dragus Rumeenia uh,. Madam president uh,, president. aitäh proua presidendikandidaat. Ehm, teie algust on ehm, väga palju kritiseeritud, isegi ütleks, ütlesite, et teie on olnud konalik. mina esindan ehm, erakonda, kes on soovinud saavutada sidusust põhja-lõuna, ida-lääne vahel Euroopas, kolleeg mainis juba seda ja sellest minu konkreetne küsimus. jätame kõrvale poliitilised põhimõtted ja loosungid, aga millised on need konkreetsed plaanid ja meetmed, mida te kavatsete kasutusele võtta e, euroala liikmesriikidele, kes soovisid sinna saada, aga seal ei ole, kuidas te kavatsete jätkata Schengeni ala lõimimisega ja sellega, et saavutada demokraatia ja õigusriigi ühetaoline kohandamine kõikides liikmesriikides. We have a, uh, we do have a clear set of rules. meil on olemas selged reeglid, mida tuleb täita ja tingimused, mida tuleb täita. mina toetan tugevalt mõtet laiendada Schengeni ala ja euroala, kui riigid seda soovivad. ja kui nad on näidanud, et nad täidavad äh, ette antud tingimusi. see on see reeglitepõhine kord. on täiesti vajalik, et meil on olemas reeglid, millest mõlemad pooled kinni peavad. kasutan siinkohal võimalust ja ütlen, et ma olen veendunud ka selles, et kui vaatan eh, Kesk-Euroopa ja Lääne-Balkani suunas, siis uks peaks jääma avatuks minevikus oleme olnud küllaltki vastumeelsed eh, sellelt alalt, selle ala üle soovivad eh, mõju saavutada paljud riigid, Hiina, Venemaa, Saudi Araabia ja teised, nii et me peame olema valvsad ja austavad. ja see on see ülesanne, millega tuleb lähiaastatel tegeleda. aitäh, Kristjan Rumeeniast! aitäh! Äh, lubage ka pisut rääkida õigusriigist. Äh, varem ma siin mainisin või te mainisite, et äh, te toetate mõtet, et kõikides riikides tuleks kontrollida, kas nad õigusriigi põhimõtetest kinni peavad, see on hea konkreetne mõte. praegune Bulgaaria-Rumeenia koostöö ja jälgimiskord on midagi sellist, mida tuleks ära kasutada ja, ja, ja luua selline kord kõikidele liikmesriikidele, kus liikmesriigid peavad aru andma, nii et meie käest saate rohkem infot selle kohta. Te mainisite ka komisjoni moraalset kohustust tegeleda Euroopa Parlamendi resolutsioonidega, ideedega parlament on hääletanud resolutsioonide üle, on palunud komisjonil algatada seadusandluse välismaiste ametnike suhtes, kes on tegelenud eh, inimõiguste rikkumisega, need on need Magnitski seadused, USA on sellise resolutsiooni Obama administratsiooni ajal juba vastu võtnud ja ma usun, et teie komisjon peaks algatama eh, samuti sellise Magnitski seaduse Euroopas Wondering about your written question. ma ei leia, otsin teie kirjalikku küsimust, mida ma hetkel ei leia üles, andke mulle hetk aega. ma ei saa viidata nendele kirjalikele küsimustele, sest neid ei ole mul siin käepärast. aga palun võib-olla vihjake natuke täpsemalt, et mille üle te konkreetselt äh, muret tunnete? minu küsimus seisneb selles, et kas komisjonil on kavas algatada julge mehhanism selleks, et kontrollida õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist kõikides liikmesriikides. Rumeenia ja Bulgaaria puhul selline mehhanism on olemas, pretsedent on olemas ja ma usun, et Mm, samane mehhanism võiks olla mitte ainult äh, õigusriigi kohta, vaid ka näiteks meediavabaduse kohta, teiste küsimuste kohta. parlament on vastu võtnud äh, resolutsioone, parlament on äh, erinevaid ideid välja pakkunud, aga komisjoni algatused ei lähe piisavalt kaugele. nüüd sain teie küsimusest aru. see, mida te kirjeldate, näitab seda, et on õige aeg kätte jõudnud ja oleks tark seda protsessi laiendada, need teemad välja tuua, et meil oleks üle-euroopaline arutelu selle üle, millised on õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise üksikasjad ja hetkeolukord. nagu te teate, erinevates riikides on erinevad probleemid. nii et tuleb see kõik välja tuua tuua see eh, teema esile, et eh, õigusriigi põhimõtetest ei peeta kinni, aga see protsess peaks olema täiesti selline modereeritud ja läbipaistev. hiljem, palun. Mm, proua presidendikandidaat, tere tulemast meie fraktsiooni, te pisut rääkisite Lääne-Balkani küsimusest ma ütlen äh, probleemist, äh, see on saanud äh, probleemiks Euroopa Liidu jaoks ka. Ähm, esinen siin Bulgaaria delegatsiooni nimel ja me teame, et ähm, Lääne-Balkani riigid on Euroopa osa, nad peaksid olema ka Euroopa Liidu osaks. seetõttu ootan teilt palju selgemat ja struktureeritumat vastust küsimustele, mis on seotud Lääne-Balkaniga. samas, nagu te teate, siis ehm, viivitused on fakt ehm, läbirääkimistel Põhja-Makedoonia, Albaaniaga, ehm, eriti pidades silmas Saksamaa toetust nime küsimuses Kreekale. Kreekale, kuidas teie seda küsimust näete, kas te näete, et Lääne-Balkani riikidel on mingisugune tulevik või mitte? ja nüüd MFF-i küsimus, kuidas teil on kavas MFF-i läbirääkimised korraldada? et programmid saaksid õigeaegselt käivitatud kohe kahekümne esimese aasta algusest um,? I have a deep respect. ma austan sügavalt seda protsessi, mille läbis Põhja-Makedoonia, see on äh, silmapaistev näide sellest, mida on võimalik teha. poliitiline juht astub ette, võtab endale riski ja kui ta leiab äh, endale liitlasi, siis on ta edukas. eesmärk ei olnud lihtne ja oli palju neid, kes ei oodanud sellist tulemust. nii et see on jällegi suurepärane näide selle kohta, mida inimesed suudavad saavutada, kui nad teavad, et neil on selge siht silme ees ehk eh, seekord siht liituda Euroopa Liiduga. nii et eh, positiivne protsess tuleb käivitada, loomulikult äh, sellel protsessil on oma selged eeskirjad ja reeglid, mis tuleb täita ja läbida, aga nagu ma ütlesin, ma olen veendunud, et äh, me peame hakkama Lääne-Balkani riike võtma palju tõsisemalt, see on meie huvides. meie huvides on selgitada, et me soovime, et nad oleks osaks Euroopast meie väärtustega, meie eluviisiga ja seetõttu on meie huvides teha tihedat koostööd nendega ja omada selget plaani nende jaoks, kes on valmis tegema intensiivsemalt koostööd meiega. Thank you, Morten. aitäh, Morten, palun, Taani. aitäh. mina vabandan, MFF-i küsimus läks meelest, vabandan. on tõesti ülioluline tähtaegadest kinni pidada, vastasel korral aastal kaks tuhat kakskümmend üks see läheb lihtsalt kaotsi ja, ja see puudutab struktuurifonde, ühtekuuluvusfonde, mis on hädavajalikud. protsess on keeruline, aga kui kõik kiirendavad, kui me oma tegevust meil võivad olla erimeelsused, aga ühel hetkel tuleb jõuda kokkuleppele ja minu eesmärk on tõesti e, jõuda kokkuleppele kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, sest kahekümne esimesel aastal on seda vaja. Morten nüüd aitäh! mina esindan Taani delegatsiooni, suur tänu, et olete täna meie ette tulnud. Teie mm, avasõnad olid tõesti veenvad. meie tulevane mm, suhe nõuab seda, et, et te peate kinni lubadustest, mis on antud ja minu küsimus on seotud komisjoni tulevase Ehm, ülesehituse ja koostisega, see on nii-öelda nagu jätkuküsimus. võib-olla ma ei kuulanud piisavalt tähelepanelikult, aga ma kuulsin, et mainisite, et esimeseks asepresidendiks saab äh, härra Timmermans. taanlase ja liberaalina sooviksin kuulda, et te mainisite ka äh, proua Vestagerit esimese asepresidendina härra Timmermansi kõrval, sest meie fraktsioonil on selline ootus, kas te võite seda kinnitada ja kas te võite kinnitada, et proua Vestager saab endale öö, oma portfelliks majanduspoliitilised küsimused, meie seda väga sooviksime. You can be sure that võite olla kindlad, et ta saab silmapaistva positsiooni, kuna ta tegi silmapaistvat tööd. pärast Jean-Claude Junckerit oli ta järgmine inimene, kellega ma rääkisin, see vestlus oli suurepärane, me mõtleme täiesti ühtemoodi, ma austan väga seda, mida ta on saavutanud, tal on tohutult hea maine, ta on imeline töötaja meie tulevases komisjonis ja te võite olla kindlad, et ta saab endale silmapaistva portfelli ja eelarve, tal on selged ideed, need on tõesti sellised köitvad, põnevad ja ma usun, et meie koostöö saab olema küll hea. Thank you, yes I. aitäh. Mm, ma usun, et selge on see, et senikaua, kuni proua eh, del Leyen ei ole ametisse nimetatud, ta ei saa selgelt portfelle mainida, aga ma olen kindel, et eh, proua del Leyen sai väga hästi aru, mida meie ootame temalt, mitte ainult eh, Margaret Vestageri küsimuses vaid ka sellepärast, et on tõesti komisjoni ja parlamendi huvides see, et sellised sidemed oleksid olemas ja selline esindatus oleks tagatud komisjoni kõige kõrgemal tasandil, et Margrethe sinna saab. ma, ma olen kindel, et ta hakkab tegema head tööd. Hilda, palun. Dankjewel, ik zal in eh, Nederlands praten. Uh, welkom ook mevrouw de minister hier in onze groep. ma räägiksin hollandi keeles. tere tulemast meie fraktsiooni ja nagu ma ütlesin, et teil on juba äh, pikaaegsed kogemused äh, selles valdkonnas ja, ja te olete rinda pistnud väga erinevate väljakutsetega. ja ma loodan, et sellel äh, konverentsil, millest me rääkisime, saavad olema konkreetsed tulemused ja me ei soovi, et Euroopa läheks edasi nii nagu vanasti, vaid et Euroopas leiaksid aset muutused. ma tahaksin rääkida kaitsevaldkonnast veel Teie ideed on täiesti selged, aga kas te olete rääkinud ka Euroopa armeest juba? mina suhtun väga positiivselt sellesse ideesse ja ma loodan, et öö, äh, te liigute selles suunas ka edasi ja me ei ole palju rääkinud siin ka rändest, aga see on üks küsimus, mis on väga tähtis küsimus Euroopa kodanikele. Äh, mida te arvate e-, Euroopa rändepoliitikast, piirikaitset, Frontexist, see on väga tähtis äh, punkt, mis puudutab otseselt Euroopa tulevikku. ja üks punkt, kus teie roll saab olema tõesti esmatähtis, on suhted Putiniga. me oleme järgmisel, eelmisel aastal me korraldasime väga mitmeid seminare ja see ja minu küsimus seondub sellega, et kuidas te näete tulevasi kontakte Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, Venemaa, kes on meie väga tähtsaks naabriks? Te olete väga selgelt sõna võtnud ka selles küsimuses, mis puudutab naiste ja meeste võrdseid õigusi. aga kuidas te, kuidas te kavatsete selle teemaga edasi minna? ja lahendada küsimusi, mis siiani veel ei ole lahenduse leidnud. I need more than one minute for that, these important topics without any question uh,. First... palju küsimusi on sellel olulisel teemal esitatud? kõigepealt ma eelistaksin rääkida Euroopa armee teemal, eurooplaste armee vald. Te olete hollandlane ja teie äh, äh eeskujuks on Saksamaa Hollandi üksused ja integratsioon on selline, et Hollandi tankid osalevad äh, Saksamaa vastavates äh, armeeüksustest ja vastupidi. kuid me oleme väga tiheda koostöö arendanud, meie sidesüsteemid on ühendatud, kuid samas me teame, et me oleme siiski individuaalsed, ühel pool hollandlased ja teised sakslased. eurooplaste armee sellisel viisil laieneb ja minu arvates on väga oluline, et ka rahvusparlamentidel on teatud vastutus. kui me saadame oma mehi ja naisi nendesse ohtlikesse piirkondadesse missioonile, siis meil on vaja inimesi, kes selgitaksid seda vajadust meie valijatele linnades ja piirkondades, eh, kust nad pärit on miks me seda teeme ja mis on selle eesmärk, sest meil on vaja alati äh, ka äh, Rahvusparlamendi ja riiklike üksuste toetus sellele. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist rändele. me võiksime alustada päritoluriikides ja jõuda Euroopa Liiduni, kuid mina alustaksin Euroopa Liidust. jah, me vajame ühtset, selget määratlust selle kohta, mis on varjupaik, kellel on sellel õigus ja kellel mitte. mis on ebaseaduslik ränne ja mis on seaduslik ränne, mida me samuti vajame. kui me räägime nendest selgetest määratlustest, siis meil on vaja süsteemi, mis võimaldaks meil Schengeni piirides oma piiri lahtisena hoida ja seetõttu meie välispiirid peavad olema tugevad, vastupidavad, selleks meil on vaja Frontexit. ma arvan, aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse, et see kümme tuhat inimest Frontexis on liiga kauge perspektiiv, seda on palju varem vaja no,. kuid see arvukus sõltub muidugi liikmesriikide võimekusest mis on siis see ülesanne, see, meil on vaja ülevaadet selle kohta, kes siseneb, kes väljub. ja meil on vaja võidelda selle brutaalse organiseeritud kuritegevuse, inimkaubitsejate, salakaubavedajate vastu. ma rohkem sellest ei räägi, ma sellega piirduksin, sest see on väga oluline, et vältida äh, neid katastroofe, mida me selles piirkonnas oleme kogenud ja seetõttu meil on vaja investeerida äh, meie naaberriikidesse, päritoluriikidesse, Aafrika riikidesse, et äh, luua seal hea valitsemiskord, saavutada majandusareng, äh, erainvesteeringuid soodustada, investeerida stabiilsusesse. sest inimestel on ainult siis perspektiivi oma koduriigis, kui neil on töökohad ja julgeolek tagatud ja rahu kui inimesed teavad, et nende lastel ka tulevikus saab olema oma kodumaal sissetulek. Nende ähm, teemal ei saa muidu rääkida, kui me tervet seda pilti ei näe, vastasel juhul me keskendume ainult ühele osale ja ei näe tervikpilti, see on raske, kuid meil on vaja uudset lähenemist ja jõulist edasiliikumist ja ma usun, uue komisjoni koosseisuga, uue parlamendi koosseisuga avanevad uued võimalused edasiliikumiseks oh.. oh. Uh, Venemaa küsimus. vabandage. Venemaa on meie naaber ja jääb selleks. punkt. Venemaa Kremlin. Kreml ei unusta äh, nõrkusi ja seetõttu jõupositsioonilt, mida me oleme viimastel aastatel kujundanud, meie jõupositsioonilt peaksime alati olema suutelised ja valmis dialoogiks. kuid meil on oma põhimõtted, mida me kõrgelt hindame ja me räägime rahvusvahelisest õigusest ja Krimmi annekteerimine pärast teist maailmasõda oli see esimene juhtum, kui Euroopas sõjalise jõuga muudeti piire ja Krimmi annekteerimine oli rahvusvahelise õiguse rikkumine ja meie peame kinni pidama oma õigusriigi põhimõtetest ja nagu ma ütlesin, jõupositsioonilt lähtudes, samas säilitades soovi pidada dialoogi, sest äh, on alati parem asju läbi arutada. selline on minu äh, suhtumine. Morten, palun. Äh, suur tänu ka mina käisin Euroopa koolis, võib-olla äh, käinud, võib-olla mängisime koos jalgpalli sel ajal. mul oli äh, hea meel kuulda teie tähelepanekuid kliimaküsimustes ja vajadustes, äh, et need oleksid ambitsioonikad. arvestades äh, seda kampaaniat, Äh, mille käigus kliimaküsimused olid väga olulised, siis kõikvõimalikud arutelud ja tegevused on hädavajalikud. minu küsimus teile on, kuidas te tagate võetud kohustuste täitmise, nende kohustuste täitmise, mida liikmesriigid on endale võtnud kliima Äh, eesmärkide saavutamisel. kuidas te tagate, liikmesriigid täidavad ka seda, millega nad on nõustunud? mulle tundub, et teie eelseisvas ametiajal saab see olema kriitilise tähtsusega mandaadiks. teiseks, kaubandusküsimused, see on klassikaliselt liberaalide teema. kuidas tagada, et äh, nendes kaubanduslepingutes, mida me sõlmime oma kaubanduspartneritega, on ka Pariisi kliimaeesmärgid äh, tagatud kui me räägime nüüd kokkulepetest no, komisjonis, siis teil peab olema võrdne, võrdsus kahe asepresidendi vahel. kas te palun selgitaksite meile, et me saaksime sellest äh, ühtemoodi aru? Äh, nõukogu on oma teatise selle kohta avaldanud ja mina kui äh, komisjoni presidendi kandidaat äh, äh, toetan väga tugevat äh, asepresidentide portfelli, ma väga austan Margareeta Vesthagenit, ta on äärmiselt oluline ja tal saab olema väga väljapaistev koht komisjonis, kuid mina siiski eh, pean kinni pidama nõukogu teatisest, eh, mis on sündinud konsensuse põhimõttel ja ma pean sellest ka lähtuma. Teie küsimus selle kohta, kuidas me tagame, et eh, kliimaeesmärgid saavutatakse loomulikult selleks olemas raamseadusandlus, kuid ma arvan, et me peaksime veel ühe teise aspekti sisse viima. ma olen alati väga toetanud tõenduspõhist tegevust ja seetõttu me peaksime äh, looma äh, teadlaste nõukogu, kes ütlevad selgelt, kuidas on võimalik mõõta saavutatud eesmärke, kas me oleme oma teel edukad või mitte ja teostaksid seiret selle edasimineku üle. mis iganes protsente me kuskil paberil kirja ka ei pane, äh, jääksid pelgalt illusiooniks. kui me ei suuda vahetult jälgida edasiminekut faktide ja tõendite puhul, et me liigume seatud eesmärkide poole nii liikmesriikides kui ka ühenduses tervikuna ja selline teadlaste, tarkade meeste nõukogu, kes hakkaksid koguma vajalikke andmeid ja teavitaksid meid äh, progressist, äh, edasiminekust, äh, oleks hädavajalik, et me saaksime ausalt silma vaadata. Andrus is not here, okei okay.. ei ole kohal. Elsi. Today's structure of the European Commission is tänane Euroopa Komisjoni struktuur on üles ehitatud poliitiliste klastrite põhjal. ma tahaksin küsida, millised on teie plaanid Euroopa Komisjoni uue struktuuri osas? kas te jätkate nende poliitiliste klastrite põhjal või on teil tekkinud uusi mõtteid? Once again. veel kord. ma hakkan seda puslet kokku panema pärast valimist. sest tolle hetkeni äh, ma keskendun poliitiliste juhendite, juhtnööride koostamisele, teie ärakuulamisele. E, püüan saavutada Euroopa Parlamendi enamuse toetust ja hiljem kui ma saavutan selle positsiooni, siis mul on juba selgem pilt ja ma hakkan seda puslet kokku panema, millist komisjoni struktuuri ma soovin ja kes millise portfelli saab. ma ütlesin, et siin on ka teatud erandeid, ma mainisin kahte erandit ja kolmandaks, ja kolmandaks ma ütlesin, et ma sooviksin, et oleks viiskümmend, viiskümmend jaotus meeste ja naiste vahel, kõik muu äh,, äh, kõik muu otsustan hilisemal etapil. et Elsi you, thank you, chair. I'm... tänan, Elsi Kadanen Soomest. nagu te teate, me oleme väike liikmesriik ja ma tahaksin küsida teie arvamust selle kohta. milline saaks olema väiksemate liikmesriikide roll? kuidas te kavatsete tagada seda, et ka äh, väiksemad liikmesriigid arenevad võrdselt suurte liikmesriikidega. ja veel üks küsimus. väga paljudes liikmesriikides ja ka Brüsselis oleme täheldanud, et tõstavad pead äh, poliitilised äärmuslikud mõtted nii vasakul kui paremal tiival. ma tahaksin küsida teilt, kuidas teie kavatsete Euroopa Liidu sisest polariseerimist äh, tõkestada? kas te pooldate nende grupeeringute kaasamist Euroopa Liidu edasisse arengute või soovite neid isoleerida sellest? Soome eesistujana seab suured lootused õigusriigi põhimõtete austamisele kõikjal Euroopas. milline kahest võimalusest oleks arukam lähenemine? sentence I didn't get. Which way is milline tee oleks parem ja arukam. mida teha? kas äh, kaasata või isoleerida? iga liikmesriik nõukogus omab ühte häält, ei tehta vahet suurte ja väikeste vahel. kui te äh, mõtlete sellele, mida ma olen oma e-, e-, eelmises töös teinud, ma olen teinud väga palju koostööd oma sõpradega, liikmesriigid on küll erineva suurusega, kuid selles peitubki Euroopa Liidu äh, iseloom. minu koduriik on mingi miniatüürne võrreldes terve maakeraga. kuid eurooplastena, kus meil on viissada miljonit inimest, kus on väga suur skp, kus on väga suur poliitiline jõud. selles teadmises me teame, et see on fantastiline võimalus, me saame edasi liikuda jõuliselt, kuid samas me võtame endale väga suure vastutuse ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liit on selle multilateraalsuse särav näide, sest me suudame kuulata üksteist, austada üksteist ja edasi minna heade lahenduste põhjal. võib-olla see ei ole alati kiire olnud, mõnikord on meelehärmi tekkinud, kuid ma arvan, et see on demokraatia kroonijuveel Äh, kui me üksteist austame ja leiame lahenduse edasiminekuks. vastuseks teid küsimuse teisele osale. ma austan parlamendi valitud liikmeid. see on äh, austus valijate vastu, kuid loomulikult võivad olla väga erinevad seisukohad ja, ja seetõttu tuleb pidada debatte, vaidlusi, et eh, esile tõsta erinevused, näidata, millised on meie seisukohad, veenda inimesi ja ka eh, täita võetud ülesandeid. parlamendis, komisjonis, nõukogus eh, me peame seatud eesmärke saavutama, see on väga raske ülesanne, see ei ole kergete seast. kuid ma tahan sellele teele asuda koos teiega ja ma usun, et see on see tasu poliitilise tegevuse eest, mida te võite saada. ja ma tahan koos teiega veenda eurooplasi, et parim viis on ühtses Euroopas edasiliikumine avatud meelega äh, ühendus, kes seab oma standardeid, kus on kohustuslikud väärtused, sellist Euroopat ma soovin. From Hungary Yes, thank you. Minist- mm, aitäh. minu riik Ungari on äh, viimase üheksa aasta jooksul demokraatia mõttes teinud äh, vähikäiku. on ähm, piiratud vabaühenduste õigusi, põhikiri ümber kirjutatud, samas kasutades Euroopa Liidu toetusrahasid vabalt ja me oleme näinud ka seda, et kaks Euroopa Komisjoni on püüdnud takistada seda hävitustööd, aga see on jäänud vaid sõnadeks, tegusid ei ole järgnenud. Viinis alustab Kesk-Euroopa Ülikool oma esi-, uut semestrit, sest ta pidi kolima teise riiki. möödunud nädalal äh, Ungari äh, Teaduste Akadeemia praktiliselt äh, nõuti laiali proua der Leyen, teie poliitiline perekond, Rahvapartei, on toetanud Viktor Orbanit kõikide nende punaste joonte ületamisel, mida ta on üksteise järel ületanud ja seetõttu Ungari kodanikud enam ei tea, mida oodata teie juhtimise all. kuidas te saate kinnitada nendele kodanikele, et teie komisjon tagab õigused ja väärtused mida te kavatsete kasutada selleks, et suurendada komisjoni võimu tõhusust õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise tagamisel ja kuidas need probleemid, mida ma mainisin, kuidas te tagate äh, teadlaste vabaduse, äh, pressivabaduse, kuidas te võitlete äh, õigusriigi põhimõtete rikkumise vastu, kui te seda kohtate? Der Applaus zeigt den hohen Respekt, den wir haben für ähm, die Arbeit, die Sie leisten. me austame seda tööd, mis on Euroopa Liidus ära tehtud. me austame Euroopa Liidu põhiväärtusi, sõnavabadus, meediad on vabad, teaduse, uuringute vabadus ja me panustame kogu oma jõu sellesse, et säiliksid need väärtused. ja nende viimaste aastate jooksul on arutelud olnud väga elavad nendel teemadel ja meil on õnnestunud luua, ellu kutsuda just need instrumendid, millega kaitsta neid väärtusi ja ka Euroopa Liidu kohus on arutanud neid teemasid ja Euroopa Liidu kohtu otsused on kohustuslikud ja Euroopa Liidu kohus tõlgendab õigust ja me peame neid otsuseid järgima, nii et me peame austama oma põhi, oma põhimõtteid, oma põhiväärtusi ja me jätkame sellel teel ja ma olen veendunud, et meil õnnestub ka seda teha. aitäh, Ulrike, palun proua von der Leyen, suur tänu selle eest, et olete täna siia tulnud, soovin teile palju edu. ja ma olen veendunud selles, et meie naiste jaoks oleks väga tähtis see, kui teid valitakse sellele kohale kui me alustasime valimiskampaaniat äh, spitsenkandidaatidega, me usaldasime äh, suuri parteisid, me kõik leidsime, et spitsenkandidaadid on väga pädevad, aga minu põhimõte oli tollal see, et, et ma tõesti toetan parimat spitsenkandidaati ja nüüd äh, saan ma väga palju sõnumeid ja kirju selle kohta, et aga kuidas siis nüüd ja ma pean vastama nendele sõnumitele ja ütlema, et kahjuks asjad on läinud äh, teistpidi ja kõige sellega on seotud usaldusväärsus, läbipaistvus, nii et ma tahtsin jagada teiega neid mõtteid, selitamaks seda, et mis nüüd on toiminud, aga ma loodan, et me kindlasti saame head koostööd tulevikus teha teiega. ma olen veendunud selles, et kindlasti saab meie koostöö hea olema ja ja see kuulub Euroopa Parlamendi traditsioonide hulka, teineteise austamine ja sellega seondub ka teiste erinevate vaadete austamine ja ma arvan, et äh, tänu sellele me suudame ka Euroopat edasi arendada. ja suur tänu teile teie toetuse eest. ja ma loodan kogu südamest, et ma saavutan parlamendis ka enamuse toetuse. Charles Luksemburg, palun. suur tänu. kümme aastat on olnud küsimus, et miks rahvusvahelistel suurtel läbirääkimistel meie liikmesriigid alati või peaaegu alati saavad hakkama ja leiavad sellise formaadi, kus kõrgele esindajale ei ole nagu kohta ette nähtud. et kas te ei arva, et nüüd peaks eh, tegema lõpu sellisele olukorrale, et tõesti, see teeb viha, kui me näeme seda, et kuidas enamus meie liikmesriikide juhtidest ei võta, võta arvesse meie kõrge välispoliitika kõrge esindaja olemasolu ja tema seisukohti uh,? nõukogu liikmena ma muidugi tean, kuivõrd tähtis on kõrge esindaja positsioon. ja kesksel kohal on see, et meil on endiselt nõukogus ühehäälsuse nõue nii et ma usun, et me peame mõtlema selle peale, kuidas töötada Välisasjade Nõukogus sellises suunas, et liikuda enamushääletuse teed. Mm, see tuleb äh, kirja panna, sellega peavad kõik nõustuma, seda ei ole kerge saavutada, aga lõppkokkuvõttes, kui tekivad kriisid ja neid kriise on meie ümber palju. ja kui mina rääkisin Euroopa tugevast häälest, mida me soovime, et äh, tekiks, siis me peame kiiresti tegutsema, et Euroopa suudaks äh, kriiside puhul äh, tõesti kiiresti reageerida. nii et kui on selline terav kriis, siis tuleb tegutseda koha, kohe, kahe nädala pärast ei ole mõtet enam jutustada. nii et kui me soovime, et see on selline positsioon, kellel on ka sisu ja teda kuulatakse, siis me peame enamushääletuse teed minema. Thank you. Sophie. aitäh, Sophie, palun. aitäh, esimees, aitäh ka proua von der Leyenile sellest, et olete täna siia tulnud kuulsin, et rääkisite väga palju õigusriigi põhimõtetest, aga mitte eriti konkreetselt ja täpselt isegi vastuseks Ungari kolleegi küsimusele. ja muljetavaldav, et et Poola ja Ungari valitsused on tervitanud teie ametisse nimetamist, nad olid väidetavalt härra Timmermansi vastu, kuna äh, härra astus samme, kuna need riigid rikkusid õigusriigi põhimõtteid. reaalsuses on härra Timmermans tegelikult pigem olnud äh, arglik ja ei ole tahtnud mingeid samme astuda. ja nüüd minu poolt konkreetsed küsimused. esimene küsimus, kas teie jah või ei olete karmim kui eelmine komisjon tegutsedes olukordades, kus rikutakse õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi trambitakse jalge alla. Te rääkisite siin jah, kohtuotsustest, ma austan kohtuid, aga raskete poliitiliste otsuste eh, edasiandmine kohtule ei näita poliitilise vastutuse kandmist. kas te kavatsete oma poliitilist vastutust kanda? Eh, kolmandaks, te mainisite, et võiks olla selline õigusriigi põhimõtete eh, mehhanism kaks aastat tagasi eh, toetati demokraatia õigusriigi põhikoguste pakti eh, tugevalt. kas teil on kavas see pakt ka nüüd ellu rakendada ja vastavad eh, seadusandlikud ettepanekud teha selle jaoks? ja nüüd komisjoni asepresidendi küsimuses lihtsalt tahan, et paned, võtaksite teadmiseks, et komisjoni ülesanne on otsustada, milline on tema ülemine, sisemine ülesehitus ja ja siin ei ole tegemist mingi aluslepingute rikkumisega, komisjon on sõltumatu ja ei saa juhiseid võtta liikmesriikidelt. mind on ametisse nimetanud kakskümmend kaheksa riigipead valitsusjuht, juhti. raske osa oli see, et Saksa kantsler ei saanud minu poolt hääletada äh, sisemiste probleemide tõttu, nagu te teate. mina olen igal juhul pühendunud eh, sellele, mida kakskümmend kaheksa riigipead ja valitsusjuhti on soovinud ja mida hääletab ka muidugi Euroopa Parlament. nüüd esimene küsimus jah või ei, vastus on jah. Teie tesi-, teine küsimus jah või ei, vastus on jah. ja teie kolmas küsimus Mm, ma olen valmis, ma vabandan, kuna ma eh, üksikasjalikult ei ole kursis selle lühendiga, mida te mainisite, aga igal juhul olen täiesti valmis selle asjaga tegelema, aga kõigepealt tuleb asi läbi vaadata isiklikult, enne kui ma mingeid kohustusi endale võtan. ja kui see on parlamendi läbinud, siis ma tõesti sügavalt usaldan ja usun, et see on õige tee, mida pidi edasi liikuda